on meil nüüd e- ette nähtud proua Keringer de Odenbergi raport, mis puudutab petitsioonikomisjoni tegevust aastal kaks tuhat neliteist. proua Keringer de Odenberg, teil on neljaks minutiks sõna, palun. suur tänu, juhataja. täna vaatame petitsioonikomisjoni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tegevuse viimast raportit mina olen töötanud selles komisjonis juba kahe tuhande neljandast aastast alates ja nüüd ma olen vaadanud tegelikult äh, juba kümme aastat, üle kümne aasta, kuidas see komisjon töötab ning kuidas komisjoni töö mõjutab meie õigusandlust. õiguslikust äh, aspektist äh, need petitsioonid, mis meie saame kodanike käest, on heaks lakmustestiks, kuidas ühenduse õigus liikmesriikides toimib praegusel hetkel on peamiseks probleemiks see, et õigusakte eh, ikkagi korralikult eh, ellu ei kutsuta. kas te võiksite mitte segada? siin peetakse saalis paralleelseid arutelusid. Eh, jah, teil on neli minutit ja palun kasutage need ära. liczba petycji z drugiej strony świadczy też o petitsioonide arv, mida me oleme saanud äh, teisest küljest, äh, näitab aga seda, et meie kodanikud on aina enam teadlikud äh, sellest, et nad saavad omaenda huvisid kaitsta ja seda ka Euroopa Parlamendis. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pärast seda, kui petitsioonide arv oli kaks aastat järjest kasvanud, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal samas nägime me petitsioonide arvu väikest langust arvestades äh, seda statistikat, mis meie käsutuses on, võime me öelda, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli kaks tuhat seitsesada neliteist petitsiooni, mis on kuus protsenti vähem äh, võrreldes aastaga kaks tuhat kolmteist. mis puudutab aastat kaks tuhat neliteist, siis tuhat kaheksasada kaheksakümmend seitse petitsiooni äh, arutasime lõpuni, mis on siis kümme protsenti suurem kui aasta kaks tuhat kolmteist me peame petitsioonid vaast-, vaatama läbi mõistliku ajaraamistiku sees ning jõuda, jõudma ka mõistliku lahenduseni eh, ning samuti kasutame IKT vahendeid selleks, et kommunikatsioon kodanikuga oleks eh, stabiilsem ja tõhusam ning eh, me saaksime arutada mureküsimused läbi väga kiiresti Äh, uus IT-süsteem on juba teinud meie äh, menetlused lihtsamaks, äh, kodanikud saavad oma petitsioonid saatma veebi vahendusel ning nad saavad anda meile kogu vajaliku informatsiooni parlamendi töö kohta, nad saavad registreerida oma petitsioonid, alla laadida vajalikud dokumendid ning nad saavad ka automaatset e-kirju ja teateid selle kohta, kui petitsiooni staatuses miskit muutub kaheksakümmend protsenti eh, petitsioone, mis me kahe tuhande neljateistkümnendal aastal saime, olidki saadetud eh, e-vahendusel. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli see viis protsenti vähem eh, kokkuvõttes tahaksin ma tänada kõiki neid parlamendiliikmeid, kes on selle raporti kallal tööd teinud. suur tänu teile pühendumuse eest, tänu sellele saime me palju rohkem süüvivaid analüüse teha ning töötada tõhusalt oma komisjonis. järgnevalt saab sõna komisjoni nimel volinik Avramopoulos, palun. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed. komisjon tunnustab äh, üldiselt äh, proua Keringe-Tööbergi raportit ning äh, komisjon ja petitsioonide komisjon saab aidata äh, komisjonil lahendada probleeme, mis petitsiooni esitajatele muret teevad. seitsesada üheksakümmend äh, petitsiooni, mis olid vastuvõetavad ja järelmenetlemisel, äh, lõviosa neist anti edasi komisjonile. komisjon jagab raportis olevat arvamust, et hea töösuhe on petitsioonide komisjoni ning Euroopa Komisjoni vahel samuti tunnustab see seda, et komisjon kasutab petitsioonide seiramisel paremat süsteemi ning äh, püütakse välja selgitada, milline komisjon või organ on parim äh, petitsiooni lahendamisel. samas komisjon ei ole nõus sellega, et komisjon on seadnud menetluslikke piiranguid selleks, et äh, Äh, petitsioone sisuliselt uurida saaks või et me oleme ette pannud, et failid tuleks sulgeda ilma, et me oleksime äh, nende probleem, äh, tõstatatud probleemistikega tutvunud ja seda analüüsinud. komisjon tahaks tagada austatud parlamendiliikmetele seda, et ta vastab kõikide petitsioonikomisjoni nõuetele oma pädevuste raames ning äh, me teeme omalt poolt kõik, et aidata petitsioonide komisjoni nii hästi, kui me saame. mingisuguseid menetluslikke piiranguid ei ole äh, petitsioonide menetlemisele seatud. aga võib olla juhtumeid, kus komisjon ei saa anda detailset vastust petitsioonide komisjonile, sellepärast et sellel puudub teatud teemavaldkondades pädevus. sellistel juhtumitel annab komisjon petitsioonide komisjonile teada, sellest vastavalt. iga otsus petitsiooni äh, juhtum sulgeda äh, on komisjoni juures. raport äh, kutsub komisjoni üles, et ta oleks petitsioonide komisjoni kohtumistel kohal ning et esindaja oleks võimalikult kõrgest ametitasemest. komisjon tahab petitsioonikomisjonile kinnitada, et me saadame alati oma kõige pädevamad vastavat teema äh, Eh, valdkondi arutama petitsioonide komisjoni. ning me ei ole praegu eh, saanud petitsioonikomisjoni liikmete või sekretäriaadi poolt eh, signaale, et meie esindajad on olnud valelt tasandilt. mis puudutab seda, et raport kutsub üles Euroopa Liidu õigusandluse rakendamisele praktikas, komisjon tahab meelde tuletada, et äh, kui äh, Euroopa Liidu õigust äh, ellu kutsutakse valesti, siis on selle jaoks olemas sanktsioonide ja ähm, erinevad menetlused, näiteks rikkumismenetlus. komisjon on ka ennetavaid tegevusi võtnud selleks, et toetada Euroopa Liidu liikmesriike Euroopa Liidu õigusandluse ülevõtmisel mis puudutab äh, rikkumismenetluste äh, informatsiooni saatmist otse petitsioonikomisjonile, tahaksin ma teile selgitada, et selline informatsioon on tegelikult juba kõigile olemas. komisjon annab ülevaate iga-aastaselt äh, oma tööst, sellest, kuidas Euroopa Liidu õigust rakendatakse, seal selgitatakse, kuidas me Äh, aluslepingute järelevalvajana oma ülesandeid täidame. ning siin oleme me ka toonud välja need petitsioonid, mille oleme saanud Euroopa Parlamendilt. komisjon on äh, jagamas äh, ka rikkumismenetlusalast informatsiooni parlamendiga vastavalt praeguselt kehtivale raamlepingule ning uued rikkumismenetlused tuuakse välja ka sügisel pressiteadetes siin on ka antud komisjoni analüüs selles osas arvamus ja vajadusel suunatus kohtule. Neid otsuseid on võimalik andmebaasidest, komisjoni andmebaasidest vaadata ja see on ka Euroopa Parlamendi komisjoni liikmetele avatud. komisjon uurib praegu ka võimalusi, kuidas parendada äh, nende dokumentide seiret, äh, mida parlament on saatnud komisjonile mis puudutab artiklit viiskümmend üks äh, põhiõiguste hartast ning komisjoni tõlgendust sellele, tahaksime me te tuletada teile meelde, et see on seoses äh, vastavalt äh, Euroopa Kohtu, kohtu pädevusele. mis puudutab Euroopa kodanikualgatust, siis komisjon on täielikult valmis aitama Euroopa kodanikualgatuste toimimist niimoodi, et selle, seda instrumenti saaks kasutada ära oma täies potentsiaalis. komisjon on juba rakendanud ja rakendab jätkuvalt olulisi meetmeid selleks, et parendada praeguse raamistikus kehtivat instrumenti ja seda eh, lähedases koostöös parlamendi, liikmesriikidega, teiste Euroopa Liidu organite ning sidusrühmadega. komisjon on parlamendile edastanud äh, detailsemat informatsiooni ja seda täiskogu debatil kahe tuhande kuu, kahekümne kuuendal äh, oktoobril kaks tuhat viisteist. komisjon võtab edasisi tegevusi selleks, et äh, rakendada neid aspekte, mis on toonud, toodud välja Euroopa Parlamendi resolutsioonis Euroopa Liidu kodanikualgatuse kohta aga ainult kolm aastat on möödunud eh, sellest, eh, kui määrus on, jõustus, on praegu veel liiga eh, hilja seda õigusandlust üle vaatama hakata. komisjon jätkab aga kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tööd selles suunas, et hinnata sellise ülevaatamise vajadust aasta hilisemal osal mis puudutab nõudmisi komisjonile äh, rakendada ombudsmani soovitusi ning võtta arvesse petitsioonide äh, komisjoni otsust TTIP äh, suhtes komisjon tahab maksimeerida läbipaistvust kohtades, kus see on võimalik, ilma et õõnestataks konfidentsiaalsuspõhimõtete tuumaspekte, mis on läbirääkimiste kulu jaoks väga olulised paljud ombudsmani soovitustest on juba rakendatud või käib protsess nende rakendamiseks. komisjon on TTIP eh, kodanikualgatuse ettepaneku üle vaadanud eh, vastavalt aluslepingu artiklile üksteist, aga tingimused, mis määruses kakssada üksteist, kaks tuhat üksteist äh, on äh, välja toodud, äh, nendele ei, ei leidnud vastavust. komisjon tunnustab seda, kuivõrd oluline on Euroopa kodanikuaasta ja selle järelmid ning annab edasi informatsiooni Euroopa demokraatia toimimise kohta ka tulevikus. sealhulgas ka kodanike dialoogi kohta Euroopa Liidu liikmesriikides. selles osas komisjon kadu, kasutab pidevalt äh, Euroopa äh, kodanike jaoks programmi. projektid, mis tugevdavad ja soodustavad Euroopa kodanike kaasatust Euroopa otsustusprotsessi, äh, nende jaoks, nende jaoks kehtib rahastamine. lõpetuseks tahaksin tänada petitsioonikomisjoni toetust Solviti jaoks. komisjon usub, et Solvitit tuleks edasi arendada ning töötab koos liikmesriikidega selleks, et Solviti täit potentsiaali kasutada ja rakendada. lõpetuseks tahaksin ma kinnitada parlamendile, et komisjon on jätkuvalt pühendunud sellele, et petitsioonikomisjoniga koostööd teha. see on Euroopa Liidu kodakondsuse nurgakivi ning aluslepingute alusel äh, põhiõigus. suur aitäh juhataja, suur aitäh kolleegid tähelepanu eest! nii, ja nüüd anname me sõna fraktsioonide esindajale, esimesena saab sõna härra Pekker kaheks minutiks. lugupeetud president, volinik, lugupeetud kolleegid, petitsioonikomisjoni teemaline raport äh, on äh, tõesti raport, mis näitab, et komisjon on teinud edukat tööd ja selle raporti kohta on mul mõned küsimused kas Euroopa Parlamendi peasekretäriaadi äh, poolt algatatud reform, nõndanimetatud Velle reform, äh, tahab tuhandetele petitsioonidele anda kiireid vastuseid ja teha läbipaistvat tööd, küsimärk. Äh, kas see, see peaks olema selline ainult sisekomisjon, nagu raportöör on öelnud, kas Euroopa äh, äh, kohtu rolli peaks samuti rõhutama, kas äh, komisjoni kui aluslepingute kaitsja roll, mm, mm, kas selle peaks samuti välja tooma ja kas peaks takistama seda, et faktide kogumismissioon poliitiliseks propagandaks iseäranis valimiste otstarbeks ära ei kasutataks Äh, äh, ilmselt te tahate spontaanselt vastata jaa, aga mina ei saa ikkagi päris hästi aru sellest, et miks raportöör ei olnud äh, valmis koostööks, miks ta ei olnud valmis kõnelema minu kui Rahvapartei variraportööriga ning mul on äh,, tahaksin tänada varirapo-, tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta ei takistanud fraktsioonide koordinaari, koordinaatoril äh, E, edasisi samme tegemas, nii et, et täna me saame tõesti korraldada mõistliku hääletuse. ma arvan, et me peame kodanike huve kaitsma, see on meie ülesanne. ma kutsun kõiki siin täiskogu saalis üles e, toetama neid muudatusettepanekuid, mis meie oleme esitanud. raportöör e, on varasematel aastatel äh, samamoodi varasemate raportite ja muudatusettepanekutega käitunud, aitäh ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Kabeson-Ruiz. suur tänu, proua president. kallis kolleeg, suurim, parim näide demokraatiast äh, on kodanike osalus äh, poliitikas ning sellega seoses on petitsioonide komisjon äärmiselt oluline selleks, et garanteerida sellist osalust. nagu siin on öeldud, on väga palju saadud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal petitsioone petitsioonide komisjoni ning praegusel eh, eh, ning see võetakse kokku kodanike suured mured erinevates liikmesriikides. meie poolt on kohustus neile reageerida, adekvaatselt reageerida ja loomulikult ka õigeaegselt ja eh, õiges vormis. seega teeksin siin teeksin ülekutse, et kogu parlament oleks kaasatud, loomulikult ka Euroopa Komisjon ning ka liikmesriigid oleks kaasatud, et saata selge sõnum sellest, et Euroopa Parlament on, Euroopa Liit on kodanike teenistuses, panume seega et nad esitaks ka omapoolse teatise, mis rõhutaks, millised on iga osapoole kohustused petitsioonide esitajate ees. järgmisena saab sõna härra Marias üheks minutiks. suur tänu teile, proua president petitsioonide komisjon on on see kogu, mille poole saavad pöörduda Euroopa kodanikud, kus kaitstakse nende huve ja kontrollitakse, et õigusloomet õigesti rakendatakse ellu. on olemas erinevad tasandid ja tasemed võimu ellu rakendamisel, liikmesriigid ja kodanikud ja ühed olulisemad otsused, mis vastu võetakse, on pärit kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrist, kus võeti vastu minupoolne palve kus äh, Saksamaad esimest korda avalikult äh, nõuti Ehm, nendepoolset reaktsiooni ehm, kahjutasude maksmise kohta ehm, selles komisjonis teise maailmasõja aegsete kahjustuste tasumise teemal ning väga paljud Kreekad mõrvati ju okupatsioonijõudude poolt sel ajal. suur tänu, proua Becerra, suur tänu, proua president, härra volinik, kõigepealt sooviksin ma alustada sõnavõttu, rõhutades petitsioonide komisjoni erilist rolli osalusdemokraatia garanteerimiseks ning Euroopa Parlamendi jaoks. see on ainukene võimalus, mis on meie kodanikel. viissada miljonit eurooplast äh, äh, saavad äh, pöörduda Euroopa Parlamendi poole otseselt ning suunata edasi Euroopa Parlamenti, sellel on eriline väärtus. me, andmed näitavad, et erilised probleemid on seotud äh, õigusloomega, keskkonnaga ning põhiõiguste kaitsega. meie äh, kui äh, seadusloomega tegelevad inimesed peame seda eriti arvesse võtma, peame võtma arvesse, millised mured on seotud sellistes riikides nagu Hispaanias näiteks ähm, ja kust on pärit koos Kreeka, Itaaliaga kõige rohkem petitsioone, ma paluksin äh, et seda arvesse võetaks ka tulevikus. meil on vaja ka suuremat koordinatsiooni teiste institutsioonidega ning samuti ka Euroopa teist, teiste organisatsioonidega, samuti ka liikmesriikide parlamentidega ning ka Euroopa Parlamendi teiste komisjonidega. meie põhiline eesmärk on praegusel hetkel olla kodanike eelduste kõrgusel, me peame olema tõhusad instrumendid selleks, et kodanike õigusi kaitsta. minu jaoks on äärmiselt oluline lõige kakskümmend üks, kus kahetseme seda, et põhiõiguste hartat ei ole endiselt kõikide liikmesriikide poolt vastu võetud ning et selle rahu, rakendamine on äärmiselt segane. tahaksin öelda ka seda, et äh, harta artikli viiskümmend üks range ellurakendamine nõuab seda, et komisjon tegutseks põhiõiguste kaitsel, seni pole ta seda teinud, see on meie ühtne väljakutse ja äh, peame seda äh, arvesse võtma ka oma tulevastes töös Euroopa Komisjonis. Te rääkisite kohutavalt kiiresti, ütles, ähm, ütles proua president, järgmisena saab sõna proua Albiol Guzman. suur tänu Euroopa Liit ehitati üles selge kodanike poole, mõeldes ainult ähm, kapitali huvidele, on kõigile teada. Euroopa Parlament on rahvast väga kaugel ning Euroopa institutsioonid on vähe demokraatlikud ning ei vasta eurooplaste tegelikele huvidele, on ka äärmiselt selge, eriti kui võtame arvesse et poliitika, mis välja töötakse, on poliitilise majanduseliidi huvides ainuke tegelik kontakt kod, meie parlamendil kodanikega on petitsioonide komisjonide läbi ning läbi selle komisjoni eh, on ka eh, võimalik eh, kindlaks teha, kui suur lõhe laiutab Euroopa Parlamendi ja reaalsuse vahel. Te olete algusaastate kaugusel inimestest, keda soovite esindada Äh, kümned äh, petitsioonid ähm, ähm, jõuavad meieni TTIP ja, ja samuti ka arbitraažikohtute vastu, mis aitaks ähm, tegutseda ettevõtetel, vilistades valitsuste, kohtute ja muu sellise peale, kuid Euroopa Parlamendi liikmed äh, ei ole selle vastu mingisugust huvi, võttes huvi ainult suurkorporatsioonide huvisid ning äh, samuti ignoreeritakse petitsiooni, petitsioone, mis, mis nõuavad selliste immigratsioonipoliitika lõppemist, mis vilistab ka ehm, ka ehm, ehm, põhiõiguste hartale, me toetame endiselt deportatsiooni, inimeste tagasisaatmist. me ei huvitu inimeste tegelikest huvidest ja me ei, teie sõnakõneaeg on lõppenud. Te rääkisite kohutavalt kiiresti samuti järgmisena saab sõna Roheliste nimel proua Reeda. suur tänu, ma sooviksin tänada raportööri, eh, sooviksin tänada selle tubli töö eest, eh, mis on tehtud, sest variraportööride kohtumistel oli kõigil võimalik oma arvamusi välja öelda. samas ajal, kui paljud Euroopa projektis kahtlevad, on Euroopa petitsioonide komisjon aina olulisem ning petitsioonide esitajate eh, see suhtumine kujundab meie tegevust igavesti me ei saa oma töö kvaliteeti alla hinnata, me peame tegelema sellega, et aina rohkem on selliseid petitsioone, millega me ei ole suutnud tegeleda, me peame välja töötama eh, vastused, eh, mõeldes selle peale, kes petitsiooni esitas, see tähendab selgeid eh, reegleid selle kohta, milliseid petitsioone vastu võtta. me oleme nähtavuse osas tehtud edusamme, luues petitsioonide portaali, kuid sellel on endiselt suuri probleeme E, et see tõesti suudaks e, lisandväärtust jagada meie tegevusele. me peame e, ka nõu-, ka kaasama rohkem teisi komisjoni oma kojas, et nad meiega oma ekspertkogemusi jagaks. meil on vaja ka, et komisjon oma tegevust tõhustaks ja võtaks uurimisi tõsisemalt Eh, Euroopa aluslepingute kaitsjana eh, ei saa komisjon reageerida lihtsalt liikmesriikide valitsuste soovidele, sest petitsioonide esitamine on põhiõigus ja sellena tuleb seda ka kohelda. õnnetuseks komisjoni pühendumuse puudumine on ilmselge ka sellest, kuidas Euroopa kodanike algatustesse suhtutakse. kõige paremini frustre-, võimalus frustreerida kodanikke eh, on luues uut, uusi osalusinstrumente, millel on tohutud barjäärid ümber tehtud Eh, ja ärgem unustagem, et et sellist lähenemist on ka Euroopa Ombudsman tihti kritiseerinud. tahaksin teda tänada ka eh, suurepärase töö eest eh, ja selle eest, kuidas ta on koostööd teinud petitsioonide komisjoniga. just selline teenus Euroopa koda-, kodanikele peab juhtima Euroopat ja Euroopa institutsioone oma töös, aitäh. üheks minutiks saab sõna EFTD nimel proua Eevi. suur tänu, proua eh, president. ma võtan aluseks eh, vastuvõetavad eh, petitsioonid, milleks on kolm, mis, mis on kolmkümmend üheksa protsenti petitsioonidest, mis esitatakse. see arv näitab, et süsteem on raskesti arusaadav ja tekitab suurt segadust. ei saada aru, millega Euroopa Liit tegelikult tegeleb. sellega seoses suurem teadlikkust õiguse kohta, petitsioonide esitamise kohta äh, peaks olema arusaadav kõigile Euroopa kodanikele. eesmärgiks on ju lahendada probleeme, mis võivad esile kerkida ning äh, mis äh, mainivad kodanikke meie valimisringkondadest, meie Euroopa institutsioonidest peaksime suutma reageerida, reageerida nii, et see oleks kodanikele kuidagi ka kasulik mina leian, et see portaal endiselt ei toimi ning veel üks instrument, mis äh, kodanikualgatus, äh, Euroopa kodanikualgatus puudutab, on äh, tegelikult kodanike petmine. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Gudin. petitsioonide komisjoni töö aeglustus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kuue protsendi võrra kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga ning äh, samuti ei ole lisavahendeid antud äh, petitsioonide komisjonile. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, võet-, mitmed tuhanded petitsioonid kuulutati vastuvõetamatuks ja kaheksasada seitseteist peeti vastuvõetavaks. kodanikud tunnevad seda võimalust väga halvasti ning eh, ei ole arusaadav ka, kuidas eh, petitsioone hinnatakse, sest põhjused ei ole tihtipeale mitte eh, majanduslikud või tehnilised, vaid ka poliitilised. me peame rohkem tegelema ka Euroopa kodanike algatuse võimalusega selles valdkonnas on tegemist suure läbikukkumisega ühest küljest sellepärast, et need Ehm, praegune ei ole meil võimalus selle abil õigusloomelisi tekste luua, ehm, kõik jääb ainult algfaasi ning teiseks ehm, Euroopa Komisjon võib sellest mööda vaadata, kui asjad ei lähe neile sobivas suunas. näiteks TTIP puhul hoolimata kolmest miljonist allkirjast keerdus komisjon seda petitsiooni vastu võtmast, sest ta leidis, et see ei ole ainult tema pädevuses, vaid ka ainult nõukogu pädevuses. kuid äh, on olemas juba praegusel hetkel leping Šveitsi liidu vahel ja see, sellega tegeles just Euroopa Komisjon. tegemist on lihtsalt tehnilise ettekäändega äh, poliitilisi eesmärke ellu viia. kui komisjon äh, tegeleb algatustega, mis puudutavad näiteks inimeste õigust veele, Ehm, kaotavad ehm, Euroopa kodanikud julguse ning muutuvad eh, puutu- ja loobuvad nii petitsioonidest eh, või ka eh, kodanikualgatusest. see raport meid veel edasi ei aita. proua Morvai. aitäh. see rapor-, raport, mis käsitleb petitsioonide komisjoni tööd, ei ole kuidagi seotud minu isiklike kogemustega ning seetõttu ma pöördungi voliniku poole ning palun, et ta selgitaks asju, kuigi tal ei ole praegu kõrvaklapid peas, aga ilmselt saab ta ungari keelest väga hästi aru. niisiis, äh, ma loodan, et keegi mind ikkagi kuulab, sest sellepärast ju inimesed siin on. Äh, ma annan teile, härra volinik, A4 formaadis dokumendi, mis on koopia otsusest, mille langetas petitsioonide komi-, komisjon hüpoteek, nende välisvaluutas eh, olevate hüpoteekide ohvrite kohta Ungaris on selle läbi kannatanud äh, väga paljud inimesed. inimesed on võtnud pankadelt laenu näiteks Šveitsi frankides või muus välisvaluutas. Neile saadetakse, nad saatsid viieteistleheküljelise petitsiooni, mille olid koostanud juriis, juristid ja sellele said vastuse äh, mis oli ainult poole lehekülje pikkune kui teie ütlete, et iga petitsioon vaadatakse läbi läbipaistvalt ja äh, ainuoma, sellele petitsioonile ainuomasel viisil, siis kuidas on see kooskõlas äh, sellega, mis juhtus äh, kogu nende, mis juhtus selle petitsiooniga? aitäh ja järgmisena Peeter Jaar. aitäh, president Äh, kokkuvõttes on see äh, äh, üsna edukas kokkuvõte, aga tahaksin siiski mõnda asja rõhutada ja asju, mida kolleeg Becker juba mainis ja minu arvates on äärmiselt oluline, et me kiiresti otsustame, millised petitsioonid on lubatavad ja millised mitte ja need petitsioonid, mille üle me pädevad ei ole, nendega me ei peaks tegema, me peaks tegema intensiivsemalt nende petitsioonidega, mille üle meil pädevus võimalus on. teiseks, äh, äh, me peaksime ka ajakavast kinnipidamisest kinni pidama, härra Velle reform läheb ka selles suunas. Äh, minu Äh, äh, arvates äh, üheksa kuud pärast petitsiooni saabumist peab see petitsioon ka komisjonis esmakordselt arutusele tulema või mingi lahenduse saama ja siis on ka selliseid petitsioone, mille puhul komisjoni liikmed on seisukohal, et asjaomaseid seadusi tuleb parandada ja ma arvan, et me peaksime erialakomisjonidega koostööd äh, tõhustama selles vallas ja samuti peaksime tõhustama koostööd liikmesriikide parlamentidega, sest selles vallas on meil veel suuri reserve. aga kokkuvõttes tahaksin tänada kõiki kaastöötajaid, äh, kes on, äh, me, ne-, meil ei ole meiega alati lihtne, aga me võitleme ju siiski ühise asja eest. ma arvan, et petitsioonide komisjon on minu arvates üheks demokraatia näiteks Euroopa Liidus. kodanikud saavad otse Euroopa Liidu poole pöörduda. minu arvates on eh, petitsioonide komisjon omamoodi demokraatia seismograafiks ning eh, meie saame niimoodi jällegi teada, mis Euroopas lahti on ning eh, seetõttu tahaksin öelda komisjonile ja parlamendiliikmetele, Äh, kui te tahate seda lugu jälgida, siis tulge komi-, äh, petitsioonide komisjoni ja kui teil selleks aega ei ole, lugege meie protokolle. aitäh ja nüüd saab sõna proua Kirkton Darling üheks minutiks. aitäh, president äh, tõepoolest on suurepärane, et meie valijatel on võimalus petitsioonidega selle koja poole pöörduda, kui neile tundub, et nende Äh, õigusi on rikutud. minu, äh, mina olen esimest aastat petitsioonide komisjoni liige ning tõesti inimeste häält kogu Euroopast on kuulda võetud, näiteks on tõstatatud probleeme seoses TTIP-i läbirääkimistega, töötajate õiguste rikkumisega, suurte äh, kohtuvigadega nagu tuhat üheksasaja üheksakümne neljanda aasta petitsioon ja mind on hämmastanud see, et paljud inimesed, kes meie poole pöörduvad, on tõesti meeleheitel tarbijatel, kõik muud võimalused on neilt ära võetud ja kui me siin arutame asju oma äh, valijate nimel, siis niimoodi mängime väga olulist rolli Euroopa demokraatias ning seetõttu me peaksime eden-, edendama petitsioonide osakaalu Euroopa Parlamendi töös, me peaksime näitama parlamendisaadikutena siin kojas, et me oleme siin inimeste jaoks ja inimeste heaks, aitäh. proua Vikström üheks minutiks nüüd aitäh, president, mina tahaksin tänada raportööri ja kõiki kolleege hea koostöö eest ja äh, kompromissi vaimu eest, mida selles äh, nädalal ja selles raportis üles näidatati. petitsioonide komisjon, mille esinaiseks ma olen, on sillaks Euroopa Liidu kodanike ja institutsioonide vahel see komisjon peaks olema selleks ukseks, kust kodanikud saavad sisse tulla, et oma mured Euroopa Liidu esindajate ette tuua äärmiselt oluline on rõhutada, et see raport keskendub tööle, mida komisjonis tehti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. see oli erakorraline aasta, sest see oli Euroopa Parlamendi valimiste aasta ja see mõjutas ka komisjoni tööd mul on väga hea meel juhtida tähelepanu sellele, et ühiselt sekretariaadi ja petitsioonide komisjoni üksuse juhiga suutsime parandada oma töö tõhusust. oleme seda teinud alates aastast kaks tuhat neliteist, et meie Äh, me oleme moderniseerinud oma töömudeleid ja need, äh, see moderniseerimine on tänaseks vilja kandnud. minu arvates on positiivne, et meil äh, õnnestus komisjoni sundida nimetama ametisse ka üks asepresident kui komi-, volinik, kes tegeleb petitsioonidega ning ma loodan, et me suudame Euroopa Liidu kodanikele ja petitsiooni esitajatele veelgi pareneda. Te ületasite oma sõna, kõneaega väga tugevalt, proua Auken järgmisena aitäh, aitäh selle väga hea raporti eest ning ma ei taha hakka kordama kõike seda, mida juba öeldi, selleks on mul liiga vähe aega, aga tahaksin rõhutada, et meil on täna tõesti parem koostöö Euroopa Parlamendi komisjonide vahel ja tahaksin tänada ka vahendajaid selle koostöö eest ehm, Ehm, meil on paraku liiga väga vähe vahendeid selleks, et oma kohustustega toime tulla. ning ma leian, et meil on vaja rohkem vahendeid, et ehm, olukorraga toime tulla ning ehm, meil on vaja ka rohkem uuringuid, mida tehakse koha peal, nii et, et ma arvan, et ka seda elementi meie töös tuleks parandada Äh, kui meil ei oleks äh, petitsioonide komisjoni, siis äh, kodanikel oleks õlurõllu raskem, me peame teavitama kodanikega sellest, mis me teeme me peame hoolitsema selle eest, et kodanikud tõesti meie töös rohkem osaleksid ja ka saadikud aktiivsemalt tegutseksid selles komisjonis. aitäh, härra Eiker! väga huvitav on äh, näha siin dokumendis vastuseisu TTIP-ile ja see on ka julgustav. tuhanded minu äh, valijad on mulle kirjutanud ja väljendanud muret, et TTIP leping äh, suurendab konkurentsi ja erastamist ja ka see riikidevaheline vaidluste lahendamise mehhanism on vastuoluline Äh, kogu selline lähenemine on tõesti täiesti pöörane ja ma loodan, et inimesed siin komisjonis ja siin kojas näevad, äh, kuulevad ka mõistuse häält. aga äh, ma ei taha öelda, et minu kodanikud ei soovi TTIP-i. meil on tulemas referendum ja inimesed, kes Äh, seda kõike jälgivad, saavad aru, et kui TTIP-ist lahti saada, tuleb lah-, öelda referendumil ei. ja nüüd saab sõna äh, härra Valesa kaheks minutiks, aitäh! mina tahaksin rõhutada seda, kuivõrd oluline on see iga-aastane äh, aruanne meie komisjoni tööst. siin räägitakse sellest, mida tehti aastal kaks tuhat neliteist ja siin räägitakse ka muutustest tulevikus, sellest, kuidas me petitsioonidega ümber käime Eh, kui Euroopa Liidu kodanik kasutab oma õigust petitsiooni esitada, siis see on äärmiselt oluline, eh, on, eh, see tähendab, et kodanik usaldab meie komisjoni ja see annab ehm, teatud usaldusväärsuse Euroopa Liidu institutsioonidele. ma olen veendunud, et petitsioonid on just üks viis, kuidas kodanikud saavad olla rohkem kaasatud Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse ning mina leian, et, et Rahvapartei muudatusettepanekud on otsustava tähtsusega selle raporti jaoks sest seal rõhutatakse, kui oluline on haldusmenetlusest kinnipidamine. me tihtipeale ei saa aru, kui oluline see menetlus meie töös on. kõik need eeskirjad on äh, kogu petitsioonitsükli äh, äh, suu-, teeviitadeks ja ja see sunnib meid keskenduma ka rohkem tegelikele tulemustele, me peame hoolitsema selle eest, et mida iganes me ka teeme, me ei anna inimestele valesid lootusi. me peame ümber käima petitsioonidega läbipaistvamalt, me peame hoolitsema selle eest, et kodanike probleemidega tõesti korralikult tegeldakse meie komisjonis ning me peame vähendama ka võimalust, et meie töö politiseerub meie komisjonis on üsna palju asju, mida tuleks võib-olla teisiti teha, aga ma olen kindel, et meil õnnestub leida äh, õige lähenemine sellele, millised petitsioonid on vastuvõetavad, millised on legaalsed ja meil tuleb leida hea viis, kuidas äh, seletada petitsiooni esindajale, miks see petitsioon ei ole vastuvõetav ja miks mõni petitsioon tuleb lõpetada. aitäh ja nüüd äh, proua Šifrida, üks minut petitsioonide komisjon on väga oluline, ta aitab kodanikke Euroopa institutsioonidele lähemale tuua. just nimelt petitsioonide komisjon on see komisjon, mis teeb parlamendist tõeliselt demokraatliku institutsiooni. me oleme teadlikud sellest, et inimesed näevad Euroopa Liitu kus kauge, kauge ja ükskõiksena ja inimestele tundub, et nende arvamus huvitab kedagi ainult valimiste ajal aga selle komisjoni tegevus ei ole oluline ainult kodanikele, see on oluline ka meile, kui vaadata neid teemasid, millele petitsioonid tähelepanu juhivad, siis me saame sealt äh, aru, kuidas, mis suunas Euroopa Liit peaks muutuma nende petitsioonitaotlused peaksid olema meie peamine prioriteet ja samas on lubamatu, et neid petitsioone vaadatakse läbi nii suure viivitusega, mõnikord ligemale aasta pärast esitamist. see ei sõltu alati komisjoni liikmete soovist ja ametnikest, sest meie töötame pidevalt. Äh, proua Pitera, äh, üks minut, palun. aitäh, president, petitsioonide komisjon kaitseb kodanike õigusi Äh, neid õigusi, mida aluslepingutega neile on antud, sealhulgas ka õigus esitada parlamendile petitsioone äh, küsimustes, mis puudutavad Euroopa Liidu tegevust. Äh, petitsioonide komisjon peab siluma neid probleeme, mis on seotud Euroopa Liidu toimimisega. petitsioonide komisjon üritab pidevalt oma töömetoodikat parandada ja täiendada. meie fraktsioon on esitanud muudatusettepaneku, mille kohaselt liikmesriigid peaksid olema motiveeritud äh, ka looma petitsioonide komisjonid oma parlamentides. me arutas, arutasime seda teemat möödunud aastal äh, petitsioonide komisjonis, sest et mitte kõikides liikmesriikide parlamentides ei ole sellist komisjoni ja sellisel komisjonil oleks ole see väga positiivne mõju ka koostööle petitsioonide komisjoni ja liikmesriikide parlamentide vahel. niimoodi saaksime Äh, näiteks äh, neid küsimusi, mis ei ole seotud Euroopa Parlamendi institutsioonide tegevusega, edasi saata liikmesriikide parlamentidele. ja näiteks äh, laste küsimused, ähm, laste eest hoolitsevad ju ka mit, mitte ainult vanemad, vaid tihtipeale ka hooldajad, kes on mõnes muus suhtes ähm, ja nüüd ka see aeg, mis kulub petitsioonide läbivaatamiseks. mina Äh, tegelen just äh, laste küsimustega ja mina olen selle vastu, et me jätame avatuks petitsiooni, mm, kus meil ei ole võimalik saavutada mingit otsust. nii, kui ähm, ja äh, see on oluline, niisiis aitäh ja härra Tsahki kaheks minutiks. aitäh, president me peame äh, säilitama petitsioonide esitamise õigu, tege-, tegemist on kodanikega suhtlemise vahendiga. Äh, kodanikud äh, peaksid petitsioone saama ära kasutada enda huvides, aga me näeme selles raportis, et väga vähe inimesi esitab tegelikult petitsioone. ja mina olen äh, Ungari vähemuse esindaja Slovakkias ning äh, meie kogukonnast ei ole esitatud väga palju äh, petitsioone. probleemid, mis, millele minu kodanikud tähele, valijad tähelepanu juhivad, võiksid olla petitsioonide teemaks vaba liikumine, põhiõigused, keskkond. Need on teemad, millega seoses rikutakse mitmeid olulisi Äh, Euroopa Liidu õigusi ja need on teemad, millega petitsioonide komisjon peaks tegema, nii et, et me peaksime panema palju rohkem rõhku inimeste teadlikkuse tõstmisele, paljud kodanikud ei tea mitte midagi või teavad väga vähe oma petitsiooni esitamise õigust äh, statistilised andmed näitavad, et Ungarist ja Slovakkiast tuleb väga vähe petitsioone. petitsioonide komisjoni aseesimehena tahan oma tööd kodanikele lähemale tuua. Äh, petitsiooni esitamise õigus on võimalus äh, teostada kontrolli Euroopa Liidu otsuste langetamise üle ja Euroopa Liidu õigusaktide kohaldamise üle. aga selles raportis ei räägita nendest tagatistest, mis võiks parandada petitsioonide komisjoni tööd. haldusreform, mille parlamendi peasekretär sisse viis, äh, on äh, selles raportis kajastamist leidnud me peame äh, tõesti parandama äh, usaldust meie institutsiooni vastu ja nüüd alustame vaba mikrofoni vooru, mul on kaks sõnasoovijat, proua Mäkkines kõigepealt. aitäh, aitäh, äh, president, tahaksin avaldada petitsioonide komisjonile tunnustust e-, endise liikmena, nüüd tegelen aga rahvusvaheliste laste adopteerimisjuhtumitega ja ma tervitan seda koostöövaimu, mis meil selles valdkonnas on, äärmiselt oluline on, et meil selline koostöö on. Äh, üks äh, eelkõnelejatest ütles, et lastega äh, seonduvates petsioonides on väga palju probleeme, kui tegemist on piiriüleste juhtumitega ja selliseid juhtumeid on üha rohkem ja meil ei ole alati häid lahendusi nendele äh, Äh, keda see probleem mõjutab, aga me saame anda nendele inimestele suuniseid. Need on kõige emotsionaalsemad ja kõige raskemad petitsioonid, millega me üldse tegeleme ning äh, kuna me jätkame koostööd selles valdkonnas äh, selleks, et minu büroo töö saaks täiendada petitsioonide komisjonide tööd, et me teeksime ühtset, ühiselt koostööd Brüssel kaks määruse läbivaatamise vallas, aitäh. ja proua Valina üheks minutiks saab nüüd sõna. palun suur tänu, vastavalt ähm, Eurobaromeetri andmetele kahe tuhande viieteistkümnenda maist on kodanike usaldus Euroopa Liidu vastu kõigest nelikümmend protsenti ja seda paljudel põhjustel, põgenikekriis, samuti kärpepoliitika, äh, samuti maapiirkondade hülgamine, äh, fräkkimise kaitsmine ning samuti äh, toetuse puudus näiteks hepatiit C küsimuses või si-, või siis talamiidi mürgitused me tahaksime, et Euroopa Komisjon äh, osaleks rohkem, et ta reageeriks adekvaatselt, et ta ei ajaks selliseid küsimusi teiste kaela. ärgem unustagem palun, et meie, meie kohustuseks on kuulata, me peame suutma poliitilisi lahendusi tõelistele probleeme, me ei saa olla lihtsalt tehnokraadid, aitäh. härra Avramopoulos, anname nüüd äh, ka teile sõna, praegu hakkavad kolleegid saali jõudma just. Um. suur tänu, juhataja austatud parlamendiliikmed, ma tahaksin öelda suur tänu proua Kööringel-Pöödenbergile äh, väga äh, hea raporti eest samuti tahaksin ma kasutada siin võimalust äh, praegu, et tänada neid parlamendiliikmed, kes on täna hommikul sõna võtnud, öelnud välja omad kommentaarid ning ma olen neid hoolega tähele pannud petitsiooni esitamise õigus on Euroopa Liidu äh, kodanike jaoks oluliseks nurgakiviks äh, ning äh, see on nende demokraatlik õigus aluslepingute alusel. meie võtame neid petitsioone tõsiselt ning seda tehes suurendame me ka usaldust Euroopa Liidu institutsioonide vastu. komisjon äh, on jätkuvalt pühendunud sellele, et töötada koos petitsioonikomisjoni ning Euroopa Parlamendiga selleks, et äh, tagada tõhusat petitsioonide läbivaatamist. suur aitäh teile, juhataja, suur aitäh, austatud parlamendiliikmed! suur tänu ja anname nüüd sõna teile, proua Geringer. suur tänu teile, juhataja, austatud kolleegid! pearaportöörina selle raporti puhul on mul väga hea meel, et ma sain selle raporti kokku panna äh, väga ambitsioonikate ja pühendunud kolleegide abiga. Äh, see raport keskendub äh, tegelikule tööle petitsioonikomisjonis ning ka tuleviku tegevustele. meie fookuseks on eelkõige petitsioonidega tegelemine. kui keegi on kriitiline meie soovituste suhtes, kui keegi reageerib teatud toetus- ja nõuandeavaldustesse kriitiliselt, siis on see ainult hea uudis, see on heaks signaaliks, et on endiselt palju valdkondi, millele me peame keskenduma. tööd on palju ära teha, aga iga samm, mis me teeme, toob meid lähemale parematele äh, tulemustele ning loodetavasti ka meie kodanike hüveks tehtavale tõhusamale tööle. tahaksin tänada volinikku detailsete selgituste eest, ma arvan, et see töö on meie kõigi ühiste jõupingutuste vili. Eh, niisiis tahaksin eh, ma kasutada siin kohe võimalust tänada ka variraportööre, eh, kelle nõuanded, kommentaarid olid väga tõhusad, härra Becker, proua Albiol, Albiol, härra Marias, proua Reeda ja teised. tahaksin siinkohal äh, kasutada ka võimalust tänada kõiki nõustajaid, koordinaatoreid, sekretäriaadi töötajaid, kes äh, olid samuti pühendunud selle raporti kallal töötamisse. härra Kaveson Byron, Kiertos Kiina, Le Coq Perez äh, ja minu isiklik assistent Prelik Kosperska. hoolimata erisustest olime me valmis esitama usaldusväärset raportit ning tegema häid soovitusi tuleviku tööks. arutelu on